olemasolevaid struktuure ja neid edasi arendada ning komisjon on valmis arutama, kuidas nende struktuuridega edasi minna. suur tänu, suur tänu, proua volinik ja ma soovin tänada ka härra Terrosa. Our... ja nüüd me oleme jõudnud tänase õhtu viimase raportini ja see on härra Kašmerega raport, mis puudutab Euroopa Liidu arengupoliitika mõju. ja palun suur tänu, lugupeetud volinik ja daamid ja härrad. see raport, mille osas me hääletame homme, on äärmiselt oluline, mis puudutab äh, Euroopa Liidu arengupoliitikaid. oktoobris komisjon esitab oma raporti, mis puudutab äh, poliitilisi prioriteete ning esitab ka eelnõu, mis puudutab äh, ühtekuuluvusinstrumendi väljatöötamist. Lõuna-Koreas toimub ka ähm, arengupoliitika mõjukonverents. nüüd on ka aeg, et Euroopa Parlament kirjeldab oma ootusi jätkusuutliku arengu roheline raamat on meie tegevuse keskmeks, me oleme sii-, jõudnud siin poliitilise konsensuseni. me oleme nõus nende ettepanekutega, mis on esitatud volinik Piibalski poolt. me leiame, et areng on oluline ning me peaksime keskenduma konkreetsetele tulemustele selles valdkonnas. peaksime vältima situatsiooni, kus me peame keskenduma niinimetatud lihtsatele riikidele mille abil me saame lihtsaid ja kiire tulemusi. peame keskenduma nendele riikidele, kus äh, äh, vajadused on suuremad. peaksime mõtlema nende riikide peale, kes on vaesemad, inimeste peale, kes elavad riigis, mis on halvasti hallatud ja tuletame meelde, et seitsekümmend kaks maailma vaesed, kas seitsekümmend kaks protsenti maailma vaesedest elab ähm, keskmise sissetulekuga riikides ning seetõttu tuleb jätkata koostööd ja dialoogi ning me ei tohiks lõpetada äh, koostööd riigiga, kui ta ei ole enam kõige vaesema riigi kategoorias. tahaksime näha paremat koordinatsiooni ehk siis äh, õiglaste ülesannete jaotust kõik liikmesriigid peaksid maksimaalselt ära kasutama oma potentsiaali ja peaksime keskenduma just konkreetsetel valdkondadel, nagu komisjon ütleb, taastuvenergia, põllumajandus. ja siin on ka arenguriikide potentsiaal kõige suurem. meie prioriteedid peavad keskenduma just kõige vaesematele ning me peaksime vaatama ka VKE-de olukorda peaksime kindlasti julgut-, julgustama tegevust kohalikul ja regionaalsel tasandil. on veel kaks olulist valdkonda, mida tahaksin mainida, mis on jätkusuutlik areng ja ka kliimamuutus. kuid äh, tegemist on teemaga, mis ähm, tekitas ähm, väga laialdast debatti, on teema, mis puudutab kaasatud äh, kasvu, tegemist on kasvuga, mis keskendub kõik vaesematele inimestele, kus püütakse tasandada sotsiaalset ebavõrdsust. tegemist on arenguga, mis peaks olema kättesaadav kõige vaesematele ja mitte ainult nendele, see on kõige aktiivsemad. me loomulikult teame, et siin me peame täitma olulisi ja keerulisi ülesandeid. me peame võimaldama ligipääsu tööturule, peaksime parendama tööstandardeid parandama ka sotsiaalhüvitiste äh, süsteeme ning ka tuleb luua ka sobiv süsteem arenguks, sellepärast et me peaksime mõtlema ka uusi, uutele arengutele ja samas ka oma eelmistele kohustustele. see on seotud ka nende lubadustega, mis me oleme varastel aegadel juba teinud ja see ei ole seotud mitte ainult moraalse vastutusega, vaid ka meie usaldusväärsusega. ehk siis abi tõhususe suurenemine ei ole ainult ettekääne, mille abil me saame vähendada või külmutada kinni abi äh, arengumaadele, me peaksime olema järjepidevad ja jätkama tegevust ja tahaksin tänada kõiki neid, kes on aidanud mul antud raportit ette valmistada, suur tänu! ma näen mitmeid sõnasoovijaid. proua Keller, aitäh ähm,, president, aitäh, raportöör. minu arvates Pariisi deklaratsiooni Äh, põhimõtted on väga õiged, need muudavad abi tõhusamaks, aga samas ei tohiks meil sassi minna äh, raha kvaliteedi suhe ja tõhusus omavahel. Äh, asjad ei muutu üleöö, ehitatavate koolide arv ei ole otseses sõltuvuses nendes koolides antava hariduse kvaliteediga ja me ei tohiks mõelda vaid äh, lühiajalistele eesmärkidele, mis ei pruugi sugugi toetada pikaajalisi. arenguks kulub kaasa ja mul on väga kurb meel, kui, kui see ei klapi kokku äh, kolleegide valimisplaanidega, aga paraku niimoodi see on, meie peaksime pilku hoidma pikaajalisel perspektiivil. aitäh, proua Cortes, palun järgmiseks. härra Cortes. aitäh, president praegune kriisi kontekst tähendab, et me peame mõtlema koostööle ja abile. Eh, need peavad muutuma tõhusamaks. me peame enamat saavutama vaesusevastases võitluses. see on võimalus paremaks koordineerimiseks liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel. nüüd on meil võimalus intensiivistada oma abi andmise ja arenguabi jõupingutusi, vastasel juhul ähm, meie ponnistustest ei piisa ja need riigid ei tule ka omaette toime. kindlasti tuleb mõelda ka sellele, mida tehakse rahvusvahelisel tasandil. võimalik, et me peame oma prioriteedid ümber paigutama, me peame mõtlema, et MDG äh, aastatuhande arengueesmärgid peaksid ehk äh, tähtsamal kohal olema, me peame mõtlema, mida meie saame teha vaesuse tõrjumiseks. finantseerimismehhanismid peavad olema paremad. ava-, ametlik arenguabi on tähtis, aga sellest üksinda ei peel-, ei piisa. siis on veel tehingumaksu küsimus. ning samuti kindlasti ka vaesusega võitlemise eh, ja kliimamuudatuste vastu võitlemise mm, küsimused vaja on teha koostööd koos äh, arengumaadega. proua Roitova, aitäh, president, ma täiesti toetan seda Euroopa Arengufondi ning Euroopa ees, eelarves olevaid rahasid. mul on väga hea meel, et kolleeg Kaczmarek äh, ei ole võtnud liigselt jäika seisukohta. eriti arvestades seda, et on survet avaldatud, et need antavad rahad peaksid parema kontrolli all olema ja nii, ja peaks olema suurem läbipaistvus. jah, me peame võitlema korruptsiooniga, minul on samasugune ehm, mure nagu temalgi, et kui me piirdume vaid nii-öelda turvaliste riikidega koostööga, Ehm, siis tegelikult jäävad kõrvale abist need, kes seda palju rohkem vajavad. mul on hoiatus seoses punktiga kaheksakümmend neli, nimelt Hiina investorite poolt äh, kohaliku põllumajandusmaa üles ostmine härra Ferreira, palun. president, see on vägagi aktuaalne teema, see koherentsus, ühtekuuluvus nende eesmärkide vahel, mis me oleme seadnud äh, selle poliitika osas ning nende eesmärkide elluviimise vahel. me oleme rääkinud teadmiste edasiandmisest ähm, ja muudestki küsimustest, mis on arengu võtmeks. samas aga me edendame majanduslikku liberaliseerimist, finantssüsteemide liberaliseerimist, mis omakorda õõnestab nende riikide arenguvõimekust. ja see suurendab arenenud riikide ähm, jõudu või mõju arengumaadele meil on vaja midagi teha selleks, et muuta neid poliitikaid, mis ähm, nagu elimineerivad avalikke teenuseid, siis on veel äh, toormaterjalide äh,, tooraine küsimus, äh, nii-öelda uus koloni-, kolonisatsioon. kolleeg Paška meil on vaja kindlasti töötada arengupoliitikaga, meil on vaja rohkem toetada arenguriikide töömeetodeid niimoodi, et nad saaksid hakata tõhusamalt töötama ja et seal tegevusetust enam ei oleks. et, et vaja on, et seal tehtaks tööd, mis on vajalik sealsele ühiskonnale ja millega samas palka saaks teenida. samas peame hoolitsema selle eest, et ärikeskkond ja maksustamine oleks õiglane. vaja on nende riikide inimesi eh, õppida õpi, õpetada kalastama ja mit-, siis anda neile õng ja mitte ähm, kala. proua volinik, te saate ise valida, kaua te räägite suur tänu, härra Kasmarek, selle suurepärase raporti eest. minu arvates see on väga asjakohane, kui me vaatame oma tulevikupoliitikaid, ta sobib väga hästi kokku meie praeguse see olukorraga, me oleme just lõpetanud rohelise raamatu niisuguste poliitikate osas ning oleme saanud väga palju infot erinevatelt sidusrühmadelt. mõeldes kon-, konsultatsioonide tulemusele on komisjon parasjagu koostamas teatist, mis tuleb välja oktoobri keskel üldiselt tundub, et me oleme nõus olulistes küsimustes, et kõige olulisem on toetada perspektiivikat ja jätkusuutlikku arengut, eelkõige tagada energiaturvalisus ja toiduga varustatus. samuti oleme parlamendiga nõus selles osas, et hea haldus ja vaesuse vähendamine on olulise tähtsusega, samuti tuleb võidelda korruptsiooniga, panna paika korralikult toimivad maksusüsteemid abi kasutamine peab toimuma äärmiselt läbipaistvalt ja komisjonile meeldib ka see, et parlament rõhutab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli ning samuti kohalike valitsuste rolli. loomulikult soovime me, et tead-, tervishoiule ja haridusele pööratakse suurt tähelepanu ning komisjon suunab oma ab, abi eelkõige aastatuhande arengu eesmärkide suunas, sellepärast et need, nendes on paika pandud kõik olulised arengu eesmärgid. meil on hea meel näha liikmesriikide, liikmesriikide pühen-, pühendumust suurendada arenguabi osa ja samuti on mul väga hea meel ettepaneku number nelikümmend üheksa üle siduda sisepoliitika rändepoliitikaga. mis puutub, puudutab eristamist, siis me oleme samuti ühte meelt, et abi tuleb sa-, suunata eelkõige riikidele, mis kõige rohkem vajavad, aga samas ka nendesse, kus osatakse abi kõige paremini kasutada ja samuti oleme me samas nõus, et ei saa tegeleda ainult niinimetatud lihtsate riikidega, kus on kiire näha tulemusi. meile meeldivad ka parlamendi soovitused hinnata riske mis kaasnevad koostöös koostöös abisaajate riikide erasektoriga samuti nägime teie vii- viiteid soolisele võrdõiguslikkusele ning mitmetele teistele asjadele. lühidalt öeldes ma arvan et härra Kaczmareki raportis on väga palju ideid, mille, mida te hiljem näete ka komisjoni teat-, teatises. suur tänu, härra president, suur tänu, austatud parlamendiliikmed. suur tänu, proua volinik, ütleb härra president, eh, et teil oli kannatust südaööni meiega siin viibida ja samuti tänan härra Kaczmarekile raporti eest, kuid enne kui me lahkume, on mul teile veel paar, paar teadet härra Viktor Uspaskis ütles mulle, et meil on toimunud mõned uued arengud ning edastas seetõttu mulle palve